teile meelde tuletada, et kolmapäeval koos pre nõukogu presidendiga kirjutan alla siis ähm, kuueteistkümnele sellisele aktile, see on kooskõlas ka parlamendi kodukorra reegliga seitsekümmend neli ja äh, nende aktide pealkirjad avaldatakse tänase istungi protokollis. ja te saate infot selle kohta ka Euroopa Parlamendi veebileheküljelt ning äh, nüüd ähm, meie päevakorra muudatused päevakorra lõplik äh, ver-,